austatud kolleegid, eh, nüüd jõuame eh, hääletusselgituste juurde ja ma tahaksin, eh, et need kolleegid, kes soovivad lahkuda, teeksid seda vaikselt ja võimalikult kiiresti, selleks et me saaksime ära kuulata need sõnavõtjad, kes soovivad veel sõna võtta kallid kolleegid, palun püüdke võimalikult kiiresti siit saalist lahkuda selleks, et kolleegid saaksid hakata sõna võtma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 nüüd me oleme siis tõepoolest jõudnud hääletusselgituste juurde lõpuks. esimesena saab sõna kõneleja, eh, mis puudutab eh, teemat, mis on seotud eh, sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega ja sõna saab esimesena härra Bernd Benson, teil on üks minut. Jeg har i dag valgt at sige nej til at blokere de täna otsustasin ma äh, öelda ei äh, blokeerimaks neid reegleid, äh, mis puudutavad heitmeid, mille osas nõukogu ja liikmesriigid kokku leppisid. oluline on see, et oleks tagatud see, et heitmete hulka testitakse tegelikes sõidutingimustes ja mitte laborites. ja me ei tohi tekitada õiguslikku vaakumit aastateks, me peame need tegeliku sõidu kogemuse testid läbi suruma. uued reeglid ei äh, anna vabasid käsi autotööstusele, me peame selle tagama. Äh, ma oleksin loomulikult tahtnud näha paremaid reegleid, kuid me suutsime kokku leppida selles, milles me suutsime Äh, nüüd äh, tööstus peab kohanema nende uute reeglitega ja Euroopa Parlamendil on ambitsioonikas äh, soov heitmeid piirata, me oleme kasutanud ära kõik võimalused, mis meil on. komisjon on võtnud endale kohustuse iga-aastaselt üle vaadata need piirmäärad ja ta on võtnud ka kohustuse vähendamaks kahe tuhande seitsmendaks aastaks neid piirväärtusi, aitäh! suur aitäh, järgnevaks saab sõna härra Teemesmaaker, ka teil on üks minut, kallis kolleeg jaa, eh, heitmed eh, autodest, eh, eriti just lämmastikoksiidid ja peened osakesed on tervisele väga ohtlikud. Yale'i ja Columbia ülikooli uuringud näitavad, et Belgia on õhusaaste valdkonnas eriti halbade tulemustega ja kaksteist tuhat inimest sureb Belgias iga-aastaselt liiga varakult just õhusaaste tõttu. Hollandis on tehtud tööd Äh, rohelisema heitmekoguse suunas liikumisel ja Antwerpis on, Antwerpenis on äh, üht-teist ära tehtud, kuid äh, liiga palju paindlikkust on veel komisjoni ettepanekutes, sellepärast et praegusel hetkel ei ole veel kasutusele võetud tegelikult sõidukogumisel, kogemusel põhinevaid teste täiesti vastuvõetamatu on see, et äh, seda äh, kõike seotatakse äh, euro kuus tasandite nõrgestamisega. siin on räägitud kaheksakümnest milligrammist, seda on võimalik saavutada, see on tervise koha pealt väga oluline, seetõttu olen ma vastuväitega täiesti nõus olnud. suur aitäh, järgnevalt saab sõna härra Hanan, teil on ka üks minut. suur aitäh, austatud president, kõik teavad, et äh, Volkswageni heitmeskandaal oli autotööstuse jaoks täiesti laastav, aga ma arvan, et me alahindame seda määra, mil määral see oli ka Euroopa Liidu jaoks täiesti laastav. tuhanded inimesed äh, surid täiesti asetult äh, selle poliitika tõttu, mida Euroopa Liit ajas ja mis tulenes äh, suurte ettevõtete lobitööst. miks Euroopa Liit ainsana maailmas valis diisli edendamise tee? Äh, sinnani oli teda alati räpaseks ja saastavaks võimalusest, võimaluseks peetud. Ameerikas edendati hübriidautosid, aga Euroopas ja ainult Euroopas otsustati liikuda edasi sellise kütuse kasutamise suunal, äh, mis heidab välja nelikümmend korda rohkem äh, lämmastikoksiidi kui äh, näiteks tavaline bensiin. Äh, ja üldiselt surma põhjusena pannakse kirja südame-veresoonkonna haigused või vähk, mitte peened osakeste sissehindamine, aga fakt on see, et need osakesed põhjustavad inimeste hukkumist ja me oleme kõik selles osalised. suur aitäh, härra Piipel, palun, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president Äh, ma ei ole väga sageli äh, sellist häirekella siin kuulnud, nagu eelnev äh, kõneleja siin helistas ja komisjon on tulnud välja oma ettepanekuga. komisjon on väga kiiresti tegutsenud selle heitmete küsimuses, tulnud välja ettepanekuga ähm, ja see ettepanek on midagi, mis on täiesti teostatav ja see võib-olla küll kahjustab autotootjate huve, kuid see on tõesti ellu rakendatav ja oluline on äh, tagada see, et meil äh, oleks äh, pigem varblane peos kui tuvi katusel ja me peame tagama selle, et keskkonnakaitsega edasi liigutakse ja et tööstus oleks võimalik ka ette planeerida, me peame äh, tõesti keskkonda ja tarbijaid ja nende huve silmas pidama. suur aitäh, suur aitäh ka äh, sõnavõtu lühiduse eest ja järgmiseks saab sõna kolleeg Benito Silvaga, palun teile üks minut. aitäh. me äh, toetasime nõuete karmistamise poolt, direktiivid ja seadused peavad olema inimeste hüvanguks ja mitte ettevõtete hüvanguks. Volkswageni skandaal, mis puudutab palju, suurt osa autotööstust Euroopas, Euroopa Komisjoni ettepanek äh, seisab endiselt nende inimeste huvide eest, kes meid on petnud aastaid selle ähm, valdkonna jätkusuutlikkus on küsitavuse all töökohad ja ka inimeste tervis. lämmastikoksiidid, kahjulikud osad põhjustavad peaaegu pool miljonit enneaegset surma igal aastal Euroopas. me ähm, oleme öelnud, et äh, me peame toetama jätkusuutlikud keskkonnahoidlikud toostööstust, mis vaataks kaugemale tulevikku ja me ei tohi lähtuda ettevõtete huvidest inimeste tervise arvelt, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Blanco Lopez, teil on üks minut. proua president, praegune olukord, kus õhku paisutakse viis korda rohkem lämmastikoksiidi kui lubatud, ma olen selle vastu, oleks vaja rohkem pühendumust Euroopa Komisjoni poolt kui me toetame vastuväidet, siis me suurendaksime õiguskindlusetust ning äh, praeguste reeglite täitmine lükkuks edasi, see toob kaasa riski tervisele, seega väheneks piirmäärad äh, vähem. Äh, oluline on jõuda tegelikes sõidutingimustes tehtud testideni ja ainult nii me jõuame selleni, et reegleid hakataks täitma, meil on võim-, tekib võimalus kaitsta tervist ja keskkonda, seista ka tarbijate huvide eest ning toetada investeeringuid ja töökohtade loomist autotööstuses. autotööstus on äärmiselt oluline sektor paljude riikide jaoks, nagu ka minu koduriigi Hispaania jaoks. aitäh ja järgmiseks saab sõna härra Boškišil, teil on üks minut. paní předsedkyně, já jsem hlasoval proti vyslovení námitky mina olin äh, vastuväite vastu, ma arvan, et äh, komisjoni reeglid, mis praegu on äh, välja pakutud ja jõustuvad kahe tuhande seitsmendal aastal, on heaks aluseks ja tulla, tulla, jõuame ka RDE testideni autotööstus on ka Tšehhi Vabariigis väga oluline, väga palju töökohti on selles sektoris. meil on vaja selgeid reegleid, mis hakkaksid kehtima autotööstuses. et oleks väga selge raamistik sellele, milliseid piirmäärasid tuleb täita, ma toetasin komisjoni määrust ning äh, loodetavasti see tõesti hakkab kahe tuhande seitsmendast aastast äh, toimima, aitäh. suur aitäh, kolleeg Torres Martines, üks minut palun yes.. aitäh, äh, toetasime seda vastuväidet sellepärast, et kõige väljakannatavam on see, et komisjon otsustas ilma parlamendiga konsulteerimata, seati ohu, ohtu inimeste tervis, keskkonna ähm, tervis see on täiesti vastuvõetamatu, et lähtutakse autotööstuse suurettevõtete huvidest. me jät-, võime jätta siin kõrvale Volkswageni juhtumi. komisjon oli teadlik sellest, mis seal toimus, komisjoni vaikimine ja panus lasi sellel tohutu suurel pettusel kesta. see ei tohi korduda ja seetõttu tuleb demokraatlik avaliku äh, kontrolli tõhustada, läbipaistvust äh, tõhustada, see ei ole mitte pisiasi, see puudutab meie elu ja tulevaste põlvkondade elu äh, meie planeedil, aitäh. aitäh ja järgnevaks härra Takula, üks minut. arvoisa puhemies, minusta erittäin tärkeää, et tähän. proua juhataja on väga oluline nendele küsimustele tähelepanu juhtida Euroopas, et, et autotööstuses kehtestatakse, kehtestatakse õiged piirmäärad, aga tuleb meeles pidada, et keskkonnale lisaks me peame mõtlema sellele, et ülem, ilmsel tasand, tasandil peavad reeglid kehtima kõigile ühtviisi. komisjoni ettepanek on vastuvõetav ja me saame sellega edasi liikuda, aga Euroopas peame me mõtlema ka oma autotööstuse konkurentsivõimele, oma ettevõtete konkurentsivõimele ja me peame nende väljakutsetega tegelema nii, et tõesti äh, sellele tööstusele kehtiksid samad reeglid üleilmselt. kaubandus on üleilmne ja me peame äh, tagama, et äh, samad reeglid kehtiksid kogu planeedil ja et oleks elukeskkond kaetud. aitäh! suur aitäh ja härra Caputo! ka teil on üks minut. ho votato a favore dell'obiezione sull'accordo sui nuovi limiti. aitäh. parlament peab kaitsma kodanike huvisid pärast äh, Volkswageni skandaali pärast COP kahtekümmend ühte on parlament saatnud väga selge sõnumi, et tõesti äh, loodaks tingimused jätkusuutlikule tootmisele me ei saa vähendada neid nõudmisi, mis pandi paika kahe tuhande seitsmendal aastal, me peame seisma kodanike poolel ja lähtuma nende tervise huvidest. linnad on täis sudu, on palju kahjulikke aineid, mis kahjustavad inimeste tervist ja see tõesti toob väga suured tervisekulud kaasa. aitäh. suur aitäh ja kolleeg Baltšo, palun. köszönöm a szót az elmúlt évtizedekben végbevett pozitv... aitäh, proua juhataja. aastakümneid on toonud positiivseid muutusi, mis puudutab äh, samas aga õhusaastatus on endiselt äh, probleemiks. Äh, enneaegsete surmade arv on väga suur, nelisada tuhat inimest see küsimus, mis nüüd on päevakorrale kerkinud, näitab, et autotööstuses ei järgita reegleid, Volkswageni skandaal näitab, et meil on vaja tõesti tegelikes sõidutingimustes läbiviidavaid teste. komisjoni äh, rakendusakt ei ole piisav, et meie keskkonnakonda kaitsta äh, kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani võidakse emissioone kaks korda äh, ületada, lubatud emissioone. seega ma toetasin äh, vastuväidet, aitäh. aitäh, järgnevaks saab sõna proua Šodorova üks minut on teil ka. paní místopředsedkyně za udělení slova. já jsem hlasovala proti námitce a jsem také ráda. suur aitäh, ma hääletasin selle vastuväite vastu ja mul on hea meel selle üle, et äh, see äh, vastuväide lükati Euroopa Parlamendi poolt ka tagasi, see tähendab seda, et ähm, komisjoni äh, määrus kehtib ja on rakendatav, see on hea lahendus. see tähendab seda, et et äh, rakendamisele tulevad väga ranged piirmäärad äh, need piirmäärad on tööstuse jaoks väga ranged äh, ja oluline on see, et testimist viiakse tulevikus läbi reaalsetes sõidutingimustes ja see äh, peegeldab tegelikkust ja tegelikult on see ka tootjate jaoks ja ka meie jaoks äh, väga äh, kasulik, see puudutab ka diiselmootoriga autode lõpptarbijaid. see on ka nende huvides. heitmete määramise rangemaks muutmine on samm õiges suunas ja ma arvan, et need konformsusfaktorid on ka hea lahendus. suur aitäh ja sel teemal saab nüüd viimasena sõna härra Sean Kelly, ka teil on üks minut, palun suur aitäh! nagu äh, kolleegid äh,, hääletasin ka mina selle raporti vastu ma arvan, et komisjon on teinud juba ära piisavalt. me oleme nende ettepanekutega rahul, mis äh, on välja pakutud selle teemaga seoses ja kui äh, me nüüd järgime seda, mida komisjon on ette pannud, saavutame me kindlasti parema tulemuse. komisjon tuli eelmisel nädalal vastu, välja ettepanekuga ja äh, tuleb panna paika sõltumatumad menetlused liikmesriikides ja see võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil äh, võtta tarvitusele meetmeid, kui tüübikinnitusreeglid on liiga äh, ebamäärased ja mitte piisavalt ranged. suur aitäh ja nüüd liigume edasi proua Redingu raporti hääletuste selgituste juurde, see puudutab teenust heitekaubanduse lepingu läbirääkimisi, kõigepealt äh, saab äh, sõna proua Gertrude Darling, palun, teil on üks minut, suur aitäh, lugupeetud president, tänane resolutsioon diiselläbirääkimiste äh, kohta kutsub komisjonil muutma kurssi nende läbirääkimistega seoses, mis tahes diisa lepe peab aitama, mitte kahjustama üleilmset teenusekaubandust, Euroopa Liidu kodanikel on hääl ja see hääl peitub siin kojas, seda kannavad edasi Euroopa Parlamendi demokraatlikud valitud äh, saadikud mõned parlamendisaadikud täna aga otsustasid käituda vastutustundlikult tuld, sellepärast et lihtsalt pressiteateid äh, väljaandamist neile sobivad. meie peame aga äh, seisma õiglase kaubanduse eest ja meie peame siin kojas võtma endale selle vastutuse, et selle nimel ka tegutseda, aitäh. suur aitäh, ähm, proua Florenza, teil on nüüd üks minut. aitäh, lugupeetud president. mina, nagu kogu minu fraktsioon, hääletasin ähm, selle resolutsiooni vastu hääletasin selle resolutsiooni vastu ühel põhjusel. nimelt see, mida diiselleppega tahetakse saavutada, on äh, muudatus Äh, avalike teenuste valdkonnas, see puudutab tervishoiu ja haridusvaldkonda ja meie leiame, et äh, avalike üldhuviteenuste kontseptsioon ja äh, avalike teenuste kooshaldamine või ühishaldamine peaks olema Euroopa südameasjaks tulevikus ja meie leiame, et ISA toob kaasa deregulatsiooni eh, ning eh, kodanike suveräänsuse kao eh, kodanike, mm, kodanikud ei saa enam informatsiooni ja nende õigused võetakse ära, me oleme hääletanud TISA ja ka TTIP-i vastu ja meie tahame, et miljonite kodanike häält ka kuuldesse võetaks, ma räägin nendest kodanikest, kes on TISA ja TTIP vastu, suur aitäh ja nüüd härra Hannan, suur aitäh. Äh, Briti referendumi arutelude käigus on meile sageli öeldud, et Euroopa Liit on äh, väga olulise tähtsusega, kui me räägime teenustest, äh, aga nüüd me siin kojas räägime teenuste kaubanduse lepingust ja see toob äh, kokku ühise laua taha lisaks Euroopa Liidule ka kakskümmend kaks äh, teist WTO riiki, Peruu ja, ja teised riigid. Ähm, äh, ja see tähendab siis seda, et Ühendkuningriiki nagu Mm, kõiki teisi Euroopa liikmesriiki mm, esindab WTO-s nendealastel aruteludel ja läbirääkimistel Euroopa Komisjon ja minu arvates ei ole see just kõige parem olukord. meie suudaksime maailmas palju rohkem ära teha, kui eh, me mm, Ühendkuningriigina mõistaksime, et me oleme üleilmselt oluline merendusriik. suur aitäh ja nüüd Monika Makovai, palun am votat astăzi uh, recomandările. suur aitäh! mina hääletasin täna Euroopa Parlamendi poolt tehtud võetud soovituste poolt, tegemist on leppega, mis on unikaalne oma ulatusalalt, süvitsiminelikult ja nendelt teemadelt, millega ta seotud on. maailma riigid on sellega seotud, kaasa arvatud Euroopa Liit ja eesmärgiks on avada uksi Euroopa Liidu ettevõtetele samal ajal on tehtud soovitus, et nendel ettevõtjatel peaks olema võimalik äh, saada osa ka äh, telekommunikatsiooniturgudest, äh, avalikest hangetest ja samas peaksid helged pead suutma ja saama töötada ka väljaspool Euroopa Liitu. Ähm, bürokraatia vähendamine on ka üks osa sellest leppest, aga ilmselgelt iga liikmesriik peab äh, Äh, äh, tagama teenuste turule juurdepääsu iseseisvalt. suur aitäh ja nüüd kolleeg Pena. suur aitäh. TISA või teenusekaubandusleping on väga hea asi ja Wikileaksi tõttu oleme me näinud väga väheseid äh, leppeid ainult, aga see, mida me oleme näinud, äh, mõjutab äh, tervishoiuvaldkonna tulevikku ja ka muud. ja see tähendab seda, et me ei saa käed rüppes istuda, me oleme väga suurt tööd teinud selle teksti kallal, mida me täna hääletasime. Tiisa äh, Mm, eh, ei ole viie tärni või viie tähe liikumine heakskiidu andnud, kuid eh, me eh, ei tohi olla nõus pöördumatu ja tagasipöördumatu privat-, praktiseerimisega, loomulikult tekst ei ole täiuslik, aga ei ole e, vastuvõetav anda läbirääkijatele ka tühja tšekki. me peame läbirääkimistel kindlasti silma peal hoidma ja me peame olema ettevaatlikud selleks, et e, e, kahjustada ei saaks kodanike huvid selliste lepingute kaudu. suur aitäh ja nüüd kolleeg Takula, palun. ja suur aitäh, lugupeetud president. meeles tuleb pidada seda, et TISA lepe vaatab üle kats-, leppe. see puudutab kaubandust e, e-kaubandust. kui teksti vaadata, siis äh, avalikud teenused on välja jäetud, liikmesriigid saavad ise reguleerida seda, millised on avalikud teenused äh, ja haridus ja rahvatervis on ka sellest väljapoole jäänud siin mainiti, et me peame läbirääkimisi veel kahekümne kahe teise WTO riigiga, Kanada, Uus-Meremaa, Norra, Šveits, Austraalia. tegemist on riikidega, mis on meie jaoks väga olulised riigid. väga hea on see, et teenusekaubandus laieneb ka nendele riikidele, kes on meie partneriteks oluline on meeles pidada ka seda, et Euroopa Liit on maailma suurim teenuste pakkuja. mina usun, et et äh, see kõik äh, parandab majanduskasvu, loob juurde töökohti ning kui seda äh, nüüd arvesse võtta, siis see on see, mida me tahame Euroopa Liidus, me tahame majanduskasvu ja me tahame töökohti luua. ma usun, et me suudame selle abil hästi edasi liikuda. suur aitäh, härra Takula ja ma väga vabandan, et ma teilt mikrofoni ära võtsin. Äh, jah, äh, tabloo näitas küll neljakümmet sekundit, aga teie kell pandi ka hiljem käima. vabandan selle eest igal juhul ja nüüd saab sõna kolleeg Caputo, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et mina usun, et TISA on võimalus Euroopa positsiooni konsolideerida. Euroopa on maailma suurim teenuse eksportija ja, ja meie pakume tööd seitsmekümne protsendile inimestele selles vallas ja nelikümmend protsenti on kaupade osakaal Euroopas siin ja me tahame julgustada VKE-sid äh, tegutsema, me tahame vähendada ähm, äh, barjääre ja tõkkeid, mis selles valdkonnas veel on. Äh, oluline on turu juurdepääs, digitaalne majandus, finantsteenused, logistikateenused, see kõik on väga oluline, et ISA on oma loomult multilateraalne ja see tähendab seda, et üldpõhimõtete korrektne ellurakendamine on väga oluline ja hästi tähtis on äh, tagada läbirääkimiste edu. Äh, me peame äh, mm, mõistma ka seda, et see aitab vältida sotsiaalset ja majanduslikku dumpingut, me peame loomulikult austama täielikult ka Euroopa Liidu akiid, suur aitäh ja järgmiseks saab sõna härra Mamikins, palun, teil on ka üks minut. aitäh. austatud kolleegid, Tiisa leping on üleilmne lepe, mis puudutab erinevate valdkondade liberaliseerimist, transpordivaldkonda, pangandusvaldkonda ja ka teisi valdkondi. Euroopa Liit ja USA on selle leppe edendajad. see peaks kat-, võtma nii paljud kui võimalik ja see peaks positiivselt äh, arengut mõjutama. mina tahaksin omalt poolt rõhutada seda, et äh, vaja on välja jätta kultuuri ja audiovisuaalteenused diisalt äh, selleks, et säilitada kultuuripärandit. mina olen selle leppe suhtes vägagi positiivselt meelestatud. suur aitäh, järgmiseks sõna härra Baltso, palun, teil on ka üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. see äh, raport, mis puudutab teenusekaubanduse lepingut äh,, hõlmab endast äh, multilateraalset lepet. see lepe seab ohtu Euroopa Liidu standardid teenuste valdkonnas, seab ohtu ka Mm, tööhõive, töökohad, avaliku huvi teenused ning ka liikmesriikide suveräänsuse nende äh, teenuste reguleerimisel. ja see on taaskord samm lähele, lähemale globaliseerumisele ja mina olen selle selgesõnaliselt tagasi lükanud. Euroopa Liidu äh, juhid äh, ei tohiks avada uusi turgeid hargmaistele ettevõtetele, nõrgemate Eh, riikide arvelt, vähem arenenud riikide arvelt, nende täielik kohus on kaitsta Euroopa Liidu kodanikke, kaitsta nende inimeste töökohti ja aita liikmesriikidel toota oma kaupu ja pakkuda oma teenuseid, eh, vältimaks dumpingut selles valdkonnas ja mina lükkasin selle ettepaneku tagasi. suur aitäh, järgnevaks eh, saab sõna kolleeg Poltšak, teil on ka üks minut. suur tänu, president ma olen üllatunud, kuidas mõned meie kolleegid on ühe minutiga äh, kõne maha pidanud ja siis lahkuvad saalist ilma äh, fakte tundmata. ma arvan, et mitte ükski riik, kes enda ümber müüri ehitab, ei suuda SKT-d tõsta. nelikümmend protsenti Euroopa SKT-st tuleneb just piiriülestest teenustest ja teenuste liberaliseerimine kindlasti suurendab töökohtade arvu, võimaldab majandust liberaliseerida ning kaitsta samas ajas, äh, samal ajal seda, mis on oluline. üldhuviteenused on välja jäetud, teisest me saame jätkuvalt neid kaitsta. minu jaoks oli tähtis see, et kohalikud omavalitsused ei ole diskrimineeritud nende läbirääkimistega, jätkame nendega. suur tänu, selle teema viimane kõneleja, härra Sean Kelly, palun. suur tänu veel kord, tahaksin öelda, mina hääletasin selle raporti poolt, äh, nii nagu ka minu kolleegid viissada kolmkümmend üks teist parlamendisaadikut hääletas ka poolt ja see on väga suur enamus. Vivian Reding, minu kolleeg raportöörina, tegi väga hea töö ära. ta järgis reegleid ning äh, usub, et TISA reeglid võiksid ükskord WTO reeglistiku hulka kuuluda, see peaks ähm, puudutama ka eksporti ja importi ning Ühendkuningriik saaks sellest väga kasu, rajades tugeva aluse rahvusvahelisele teenusekaubandusele. nii, selge on see, et need ettepanekud aitavad meie eesmärke saavutada ja luua rohkem töökohti kogu Euroopa Liidus suur tänu. ja viimane teema häälte selgitustel on resolutsiooni ettepanek soolise võrdõiguslikkuse teemal. Eleonora Forenza, palun. suur tänu, president. minu fraktsioon ja mina isiklikult toetasime seda resolutsiooni ettepanekut sest äh, me mäletame veel, äh, millest rääkis seesama parlament varem, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembris äh, ütlesime selgelt välja, et Euroopa Liidul on vaja uut soolise võrdõiguslikkuse strateegiat kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks Äh, ma arvan ka, et Euroopa Parlament peaks äh, soolise võrdõiguslikkuse poliitikat laiemalt rakendama ning arvestada inimõiguste aspektiga laiemalt. Äh, muidugi, Euroopa Parlament tegeleb inimõigustega, kuid ähm, kui me nüüd ka naiste õigustele rohkem tähelepanu suudaksime pöörata ja inimõiguste aspektist lähtudes ka naiste õigustest räägiksime, oleks see parem suur aitäh, kolleeg Jufrida. suur tänu. meeste ja naiste võrdõiguslikkuse strateegia ähm, eelmine strateegia lõppes aastaga kaks tuhat viisteist ja komisjon on ette valmistanud töödokumendi uueks strateegiaks perioodiks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist ja muidugi mõned kritiseerivad seda, ütlevad, et see on nõrk dokument ja ütlevad, et selle taga on komisjoni poliitiline tahe, kes ei soovi üldse soolise võrdõiguslikkusega tegeleda. see on väga tõsine süüdistus, arvestades tegelik tuleviku vahet ühiskonnas meeste ja naiste vahel. me oleme kogenud neid erinevusi ja barjääre igapäevases elus pidevalt. tegemist ei ole mingisuguse ideoloogilise küsimusega, tegemist on palgalõhega, pensionilõhega, tervishoiu ja tööhõive probleemidega igapäevaelus. see on meie tsivilisatsiooni üks osa ja me peame eh, selle uue strateegia ellu rakendama suur tänu, järgmine kõneleja, Tanel Hännen ei ole praegu saalis. seega ma saan anda sõna kolleeg Osana Sven. aitäh. komisjon esitas töödokumendi. tegemist ei ole strateegiaga võrdõiguslikkuse osas see ei arvesta eesmärkidega, sellel ei ole eelarvet, sellel ei ole ka järelhindamist äh, paigas. Äh, komisjoni äh, töödokument ignoreerib meie eelmist äh, resolutsiooni, see on äh, kahjuks äh, tagasiminek. eile ütles komisjon, et sooline võrdõiguslikkus on nende jaoks oluline, aga sündmused näitavad, et poliitilist tahet ei ole. me ei ole sellega nõus, naiste õiguste kaitse võrdõiguslikkuse toetamine peab olema meie poliitika keskmes ja Euroopa Liidu poliitika keskmeks, keskmes. seetõttu me toetasime ühist resolutsiooni. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Makovi, teil on üks minut. suur tänu. mina toetasin Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegiat kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist toetasin ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni sel teemal, seda, mida me hääletasime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga täna hääletasin resolutsiooni vastu. mitte, et ma oleksin soolise võrdõiguslikkuse vastu, aga mulle ei meeldi eh, selline lähenemisviis, kui eh, järjest võetakse ebatõhusaid dokumente vastu, mida mitte kunagi ei rakendata. Need ei viida ellu, aga kodanikele öeldakse, näete, võtsime resolutsiooni vastu, ütlesime, et soolise võrdõiguslikkuse resolutsioon on olemas, aga me ei öelnud seda, et me ei kavatsegi seda rakendada. mõelgem nüüd ka, kuidas neid resolutsioone ellu viiakse ja lõpetagem selliste tühjade tekstide vastuvõtmine suur aitäh, kolleeg Mitsi, teil on üks minut. suur tänu. mina olen, olen pettunud, sest Euroopa Parlament ei ole oma soolise võrdõiguslikkuse strateegiat uuendanud. meil on olemas personalistrateegia, kuid seda pole uuendatud seda ei ole ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele näidatud. olgem vähem läbipaistmatud. minu roll parlamendisaadikuna on nõuda komisjonilt uut strateegiat, mille, mis sisaldab pikema perspektiivi visiooni, samuti äh, sätestab järelevalve ja ellu, elluviimise tingimused põhimõtteliselt olen muidugi selle poolt, et Euroopa Liidul peaks olema uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia. meie praegune strateegia tuleb läbi vaadata, naistevastase vägivalla vastu tuleb võidelda, meedias tuleb neid teemasid kajastada ja nii edasi. suur tänu, järgnevalt saab sõna härra Pošpisil, teil on üks minut. suur aitäh, president mina ei toetanud seda täna hääletatud resolutsiooni. minu kolleegid tegid selle ettepaneku, ähm, nemad on selle saali vasakult poolelt. ma ei ole soolise võrdõiguslikkuse vastu sugugi mitte, ma olen selle poolt, et naised ja mehed oleksid võrdsed, kuid küsimus on selles, milliseid vahendeid me oma eesmärgi saavutamiseks soovime kasutada kolleegid siin vasakul poolel äh, rääkisid küll teatud meetmetest, kuid need ei ole rakendatavad, need ei ole elluviidavad ja liikmesriigid ning nõukogu ilmselt ei ole huvitatud nende vastuvõtmisest. ja seetõttu tekibki selline poliitiline küsimus, mis on saavutatav. praegu on meil lihtsalt ilusad deklaratsioonid paberil. mind huvitab reaalne elu ja see, mis on teostatav näiteks äh, kuidas saaks kaasata naisi rohkem äh, ettevõtete juhtimisse? suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Mamikins. kolleegid, mina nõustun nende parlamendisaadikutega, kes äh, soovivad uut strateegiat kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks ja mina olen soovinud ka, et komisjon ei tuleks välja mitte mingisuguse töödokumendiga, mingi musta, äh, mustandiga, vaid tuleks välja tõelise strateegiaga. kas ei peaks õppima eelmistest strateegiatest? oluline on teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonide vahel, aga mitte ainult, tuleb koostööd teha ka teiste Euroopa Liidu ametitega nüüd sellest strateegiast endast tähtaeg peaks olema meil kaks tuhat kakskümmend, nüüd lõpptähtaeg, isegi kui see langeb kokku järgmiste parlamendivalimistega. arvan, et viis aastat oleks hea periood. suur aitäh ja nüüd kolleeg Jurek, teil on samamoodi üks minut. suur aitäh, president. niisiis, meil on nüüd uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia, see dokument rajaneb ähm, väga egoistlikul arusaamal, et meie oleme maailma naba. ja kujutame ette, et naiste sotsiaalne staatus aina paraneb Euroopa Liidus. mis selle taga on? me oleme tegelikult alahinnanud abielu tähtsust, alahinnanud ema ja isa rolli perekonnas. ja ei soovi rääkida abortidest, mis tegelikult äh, on saanud toetuse pigem äh, heal järjel olevatelt meestelt, noortelt meestelt siin saalis, aga me ei tohi äh, oma käsi rüperasta, me peame oma lahinguga jätkama kolleeg Šoidrova, palun. suur aitäh. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, kus ta selgitab oma seisukohti komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia teemal. kahju, et Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, mis kutsub üles uut strateegiat vastu võtma, selle asemel, et eh, töötada välja dokument, kus on konkreetsed sammud paigas, mille alusel naiste olukorda Euroopa Liidus saaks parendada. Euroopa Komisjoni meetmed, mida kureerib volinik Jurova, peaks eh, tööturul naiste olukorda parandama, nende äh, palgatingimusi parandama, vähendama palgalõhet ühiskonnas ja võimaldama naiste paremat esindatust ettevõtete juhtkondades ning avalikes asutustes. aga meie võtsime ainult deklaratsiooni vastu. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna üheks minutiks kolleeg Boltšak důležité vystupovat po mé předřečnici, protože já jsem se minu jaoks on keeruline mm, jätkata sealt, kus eelnev kõneleja lõpetas, sellepärast et äh, mina mõtlesin väga pikalt selle peale, kuidas hääletada selle resolutsiooniga seoses ja mina ei leidnudki mingit põhjust, äh, miks mitte seda resolutsiooni toetada. mina toetan äh, võrdsust kui sellist ja minu jaoks on oluline see, et võrdsus on kõikides põhiseaduslikes dokumentides ja aluslepingutes ka väga olulisel kohal Euroopa Liidus. see resolutsioon äh, nõuab edasiminekut sellistes valdkondades nagu äh, vägivallavastane võitlus, äh, Ähm, töökohtadega seonduv ja nii edasi, ma arvan, et see kõik on täiesti õigustatud ja seetõttu ei leidnudki ma mingit põhjust, miks mitte seda resolutsiooni toetada ja järelikult ma seda ka toetasin. suur aitäh ja nüüd äh, saab selle debati lõpetuseks äh, jällegi sõna härra Kelly. jah Eh, loodetavasti ei ole ma selle tõttu vähem tähtis, ütleb härra Kelly. naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi ja eh, liikmesriigid, kaasa arvatud Iirimaa, on astunud olulisi samme selleks, et edendada naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust, usun ma siiski, et poliitiline tegevus ja reformituhin on üle-euroopalisel tasandil viimase kümne aasta jooksul siiski kahanenud. Iirimaal on saavutatud küll edu selles valdkonnas, kuid praegusel hetkel statistika eh, toob välja siiski erisused erinevate sektorite vahel, kus naised ja mehed osalevad ja alaesindatus naiste puhul äh, on suurenenud jällegi, isegi sektorites, kus äh, on naisi päris palju, aga see äh, ei ole piisav ja seetõttu mina tervitan seda uut strateegiat, mis kutsub üles liikmesriike sammuma edasi selleks, et tegeleda võrdõiguslikkuse küsimusega ja selleks, et tagada võrdsed võimalused hariduse, tervishoiu ja mm, tööhõive valdkonnas nii era- kui avalikus sektoris ja lõpetuseks tahaksin öelda, et praegusel hetkel toimuvad valimised Iirimaal ja kolmkümmend protsenti mm, kandidaatidest peavad olema naised valimistel ja ma arvan, et see on nõudmine, mis läheb õiges suunas. suur aitäh, kallid kolleegid, selle arutelu eest, suur aitäh nende hääletusselgituste eest ja me hetkel peatame istungi kuni kella kolmeni.